sealhulgas ka ühiskondliku ja majandusliku eh, arengu küsimused. suur aitäh selle debati eest! suur aitäh teile, lugupeetud volinik! hääletus on lõppenud ja äh,, arutelu on lõppenud ja hääletus leiab aset pärast. ja nüüd läheme edasi viimase päevakorrapunkti juurde, Guantanamo ning äh, kinnipeetavate näljastreik Te teate, et osad usuvad, et äh, nüüd leiab aset äh, arutelu ilma hääletuseta ja tõepoolest, mina sain ka niimoodi aru, et äh, kõigepealt arutame ja hääletus leiab aset mõni teine kord. sellise ettepaneku tegi mulle härra Svoboda. esimeste konverents otsustab, millal hääletus aset leiab tõenäoliselt järgmisel täiskogul, aga seda otsustab siis esimeste konverents. meie omakorda otsustasime, et peame maha arutelu Guantanamo küsimustes. nii et me ei hääleta seda, hääletame hiljem, sest et otsustati, et täna leiab aset arutelu ning hääletus hiljem nii on ka muudel puhkudel juba olnud. esmalt saab sõna autorina Rui Tavares, kellel on äh, poolteist minutit aega. suur aitäh, lugupeetud äh, esimees, äh, president ja ma tahaksin alustada sellest, ähm, mida teiegi ütlesite. et ehk siis me peame hääletama Guantanamo resolutsiooni ja ma pean ütlema, et ma ei ole rahul, et hääletus täna aset ei leia seda seetõttu, et üle saja viiekümne inimese viibib selles kinnipidamise asutuses ilma kohtuotsuseta, paljud neist on kindlasti süütud, kohut nende üle ei mõisteta. Neil ei ole õigust äh, tavalisele kohtuprotsessile, kaitsjaga, paljud neist äh, streigivad, äh, viivad läbi näljastreiki, nad ei toida ennast tegemist on kiireloomulise küsimusega, sellepärast et nad kaotavad üha enam jõudu. ja eh, me otsustasime nüüd me ei saa siin lihtsalt niisama arutelusid maha pidada, parlament on ikkagi poliitiline institutsioon, me ei istu siin kohvilasi taga. me peame näitama maailmale, et meil on eh, ka oma arvamus eh, edastada, me tahame resolutsiooni, mille me saaksime edastada ka Ameerika Ühendriikidele sellepärast, et Euroopa riigid samuti tegid koostööd nende isikute vahistamisel. siin resolutsiooniga enam muudata ei saa ning lõpetuseks tahaksin väljendada oma kahetsust selle üle, et osad kolleegid kasutasid ära Bostoni atentaati. ja muidugi ma avaldan solidaarsust ohvritele, et see hääletus siin edasi lükata selliseid sündmusi ei tohi kunagi kasutada selleks, et äh, kuidagi poliitiliselt muid tulemusi saavutada. suur aitäh, härra Preda, üks minut. suur aitäh, lugupeetud president. ma võtan sõna selleks, et ütelda lihtsalt Euroopa Rahvapartei nimel, et me kahetseme, et arutelu ei lükatud samuti edasi ma arvan, et nüüd oleks õige eh, hetk eh, minutiliseks eh, leinaseisakuks ohvrite mälestuseks. suur aitäh, härra Breda! jaa, aga selle otsuse oleks me pidanud ma täna, pidanud täna hommikul istungjärgu alguses vastu võtma. olgugi, et me muidugi tahame väljendada solidaarsust ohvritega. praegu ei ole selleks õige hetk, aga nüüd proua De Kaiser poolteist minutit. suur aitäh, lugupeetud president, tõepoolest praegu, mil Ameerikas maetakse Bostoni äh, ohvreid, ei saa me rääkida kergekäeliselt Guantanamost, aga tegemist on tõenäoliselt hetkega, millal sellest rääkida tuleb tuletati meelde, et juba üksteist aastat on vangid eh, selles kinnipidamisasutuses tingimustes, millega me oleme kursis. me teame, et eh, seal ei, on eh, õigusetu olukord. Elmar Brok külastas seda kinnipidamisasutust ja kui ta tagasi tuli, ta oli täiesti šokis seisundis, ütles, et ma nägin tõesti kohta, kus mingid õigused ei kehti tahaksin väga lihtsalt meelde tuletada teile ühte väga kohutavat mälestust minu jaoks ja tegemist on Andres Breiviki äh, äh, kohtumenetlusega, tegemist oli siis Oslo äh, mõrvariga juulist kaks tuhat kaksteist. Te kindlasti mäletate seda, kuivõrd väärikalt, kuivõrd korrastatult see menetlus käis. tuletagem ka meelde seda meie jaoks uskumatut žesti mõlema prokuröri poolt, kes koos nelja psühhiaatriga läksid ja surusid äh, süüdlase kätt. selle, seepärast, et teda tuli koheldada samamoodi kui ühte, äh, ükskõik millist teist süüdlast. ja ma usun, et sellise eetilise äh, käitumise puhul äh, on tegemist ainsa viisiga, läbi mille me saame võidelda terrorismi vastu. niimoodi tuleme me sellest välja väärikalt ja see on ka põhjuseks, miks ma äh, tahan, et õigus valitseks Guantanamos ja mujal, ma tahan, et äh, terrorismi küsimused lahendatakse ilma inimõigusi rikkumata. igal äh, kahtluse alusel peab olema võimalik oma õigusi kaitsta ja tema väärikus tuleb säilitada. kui me seda ei taga, siis terrorism jääb peale ja pean ütlema, täna ma tõesti mõtlen ameeriklaste peale, sellepärast et nad kindlasti ei väärinud Bostoni maratoni puhul seda, mis juhtus, aga ma tahaksin samuti, et Guantanamos Obama saaks, suudaks kinni pidada oma lubadustest, mida praegu takistab Kongress ning et Euroopal on piisavalt eh, eh, lahke süda ning ausust, et teda aidata eh, nende vangide küsimuse lahendamisel, kellest osad kindlasti tuleks vabastada. suur aitäh, Veronik! Hans-Peeter Martin soovib sulle esitada ühe küsimuse, kas sa oled valmis vastama? härra Martin, palun. Teil on kolmkümmend sekundit. Äh, suur tänu, kallis kolleeg, olen teiega täiesti nõus. ma arvan, et me peame siin jääma järjekindlaks, kuid oma sõnavõtus, kui te rääkisite Norrast, tuli mulle meelde München tuhande üheksasaja seitsmekümne teisel aastal ja toona öeldi vist täiesti õigustatult, et mängud peavad minema edasi. kas nüüd see, selle kaudu, et me ei hääleta, tegelikult teeme teene terrorismile, sellepärast et me praegusel hetkel ei tegele eh, nii tähtsate küsimustega nagu surmanuhtlus ja vangistamine ja anname lihtsalt järele. jah, ma tänan härra Martinit selle küsimuse eest siin ei ole tegemist terrorile järgi andmisega, vaid lihtsalt sellega, et meil oli vaja kompromissi ja kompromiss on kõige paremaks viisiks parlamendis töö tegemiseks. ma leian, et me oleksime võinud hääletada, aga kuna Rahvapartei kolleegid ei soovinud seda teha, siis ma tegin ettepaneku Hannes Vabadale selle kompromissi kohta. Äh, hääletus leiab aset hiljem küll ja ma usun, et nii ehk nii me teame, mida me te peame tegema Guantanamo küsimuses, aga aitäh küsimuse eest. suur aitäh, proua de Kaisele ning äh, nüüd saab autorina sõna ka proua Šaake. üks minut. suur aitäh, lugupeetud president, kolleegid, volinik. Ameerika Ühendriigid ja ka Euroopa on äh, silmitsi seisnud terrorismiga, me võitleme endiselt selle vastu samas, aga äh, kuidas me oma avatud ühiskondi kaitseme väliste rünnakute vastu, peame me eh, kaotsema oma ühiskondi ka sisemise erosiooni vastu. julgeolek ning vabadus ei ole mingi mäng. Ameerika on meie eh, liitlaseks aga nad teevad kompromisse äh, sellistes küsimustes nagu inimõigused ning äh, süütuse presumptsioon. tuleb kinni pidada inimõigustest ka nende puhul, kes on süüdi mõistetud ka kõige hullemates kuritegudes. just see eristab avatud ühiskondi suletud ühiskondadest. Äh, riiklike kaitseseadus on madalpunktiks Ameerikas kohtumõistmine ilma menetluseta. kui see oleks Egiptuses juhtunud, siis oleks Ameerika Ühendriigid esimesena kritiseerinud Egiptust. samuti häirib mind väga see, et äh, advokaadid äh, ei kasuta oma klientide äh, kaitsmisel arvuteid Eh, ning rikutakse nende põhiõigusi. me pöördume Ameerika Ühendriikide Kongressi poole ja loodame, et aidatakse president Obamal sulgeda Guantanamo kinnipidamise asutus. ning eh, Norra peaministri eh, sõnavõtus ütles Norra peaminister, et võitluses vägivalla vastu saab peale jätta ainult suurema demokraatia kui pärast Norra rünnakut. suur aitäh ja proua Veržea, palun poolteist minutit. suur aitäh, ma tahaksin avaldada, ma tahaksin vabandada härra Soonika eest, ma natukene äh, ärritusin, tuleb ütelda, et olen kergelt ärritatud täna pärastlõunal aga äh, me oleme näinud, kuivõrd äh, Äh, kohutavaid äh, kinnipidamise tingimused on Guantanamo vanglas, kuidas üle kuulatakse inimesi hoolimata kahe tuhande kaheksanda aasta äh, Obama lubadusest ja seda kongressi blokaadideta, hoolimata avalikkuse, rahvusvahelise avalikkuse pöördumistest on endiselt Guantanamos palju vange ning olukord on üha tõsisem. alates veebruarist algusest on paljud naistreike alustanud, ebainimlik kohtlemine üha levib, kasutatakse vägivalda, juurdepääsu ei ole joogiveele ning füüsiline moraalne ahistamine toimub laupäeval muutus olukord vägi, vägivaldsemaks. valvurid ründasid vange, kes keeldusid sisenemast isolatsioonikaambritesse, kus neid vaadatakse kaamerate kakskümmend neli tundi päevas. suur osa sada kuuskümmend kuus vangi on endiselt äh, Guantanamo äh, äh, kinnipidamisasutuses, kakskümmend kuus selle, kaheksakümmend kuus selle tõttu, et keegi, ükski riik ei taha neid vastu võtta. enamusele neist ei ole mitte mingit süüdistust esitatud. võitlus terrorismi vastu ei saa õigustada seda, et me ise sooritame samu tegusid, mida me teistele ette heidame. siinkohal toetan igati Veronika Kaitseli sõnavõttu. Guantanamo tuleb kinni panna, see on maailma kõige suurema äh, demokraatiaga riigi mm, kohustuseks. kohut tuleb mõista tsiviilkohtutes ausa kohtuprotsessi äh, äh, raames ning süütud tuleb vabastada. Ameerika Ühendriikidel on selline suur vastutus kanda, Euroopa Liit, ma usun, me saame ka oma osa kanda. aitäh! suur aitäh ning ma tänan teid ka teie vabanduste eest härra Sooniku aadressil, sest et tegemist on demokraadiga ja aumehega ja ma olen veendunud, et ta ka võtab teie vabandused vastu. nüüd aga läheme edasi fraktsioonide esindajatega, härra Howitt, üks minut. President, we are all aware of the terrible tragedy which took place at the Boston me äh, olime tunnistajaks kohutavale strateegia äh,, tragöödiale, mis Bostonis juhtus ja me saadame oma kaastundeavaldused ohvritele, aga me jätkame selle debatiga, sellepärast et kui üks kannatab, kannatavad kõik. maailma meditsiiniasjatundjate assotsiatsioon ütleb, et neliteist päeva peale neljastreigi algust algab äh, füüsiline taandareng ja stressi tõttu võivad inimesed ka surra. arvestades, et üle kahe kuu tagasi algas näljastreik Guantanamo vanglas, on väga selge, et parlament peab täna seda debatti siin pidama kolmteist neljakümne kolmest äh, näljastreikijast äh, on sundsöötmisel äh, ning need, keda äh, söödetakse, öeldakse, et selleks kasutatakse voolikuid. Äh, parlament äh, seab küsimärgi alla, kas sellised tegevused on rahvusvaheliste standardite ja eetika kohased. me oleme Ameerika Ühendriikide riigidepartemanguga pidanud läbirääkimisi selleks, et kinnipeetavad võidaks suunata äh, Äh, Euroopa Liidu äh, liik-, riikidesse, äh, aga me peame lõpetama sellise olukorra, kus inimeste väärikust alandav käitumine jätkab Guantanamos. suur aitäh, härra Hauiti ning proua Jätmäe. Bostonin terroritegu oli. härra president, Bostoni terrorismirünnak oli šokeeriv rünnak, mille me kõik hukka mõistame. demokraatliku ühiskonna kaitsmine nõuab ka inimõigustest kinnipidamist. Guantanamo vangla puhul USA eh, rikub rämedalt eh, rahvusvahelist õigust ja ta on tegelikult ka vastuolus oma väärtustega, sellepärast et inimesi hoitakse vangis ilma, et neil oleks isegi lootust õiglasele äh, kohtuprotsessile. kaheksakümmend kuus inimest äh, on, peaksid olema vabastatud, kuid nad on ikka veel kinnipeetavate hulgas, sellepärast et neid ei ole kuhugi saata. mõnele üksikule vangile on tagatud kohtuprotsess. Guantanamo Bay vangilaager on rahvusvahelisele kogukonnale mustaks plekiks olnud sellest ajast saati, kui ta loodi. ma loodan, et Euroopa Liit aitab USA-l Guantanamo vangilaagri sulgeda tõsiasi, et mõned Euroopa Liidu liikmesriigid on lubanud äh, salavanglaid äh, luua oma territooriumil ja ka LKA-l üle oma territooriumi lennata, on samamoodi häbiplekiks. Euroopa Nõukogu liikmed peaksid vaatama peeglisse ja tunnistama endale, et äh, terrorismivastases äh, sõjas vastu võetud meetmed on absoluutselt vastuolus väärtustega, millele on rajatud Euroopa Liit ja neid vigu ei tohi korrata. suur tänu ja nüüd üks minut ja härra Schliiter, palun Roheliste nimel. suur tänu, härra president nelikümmend aastat tagasi olin mina väike poisikene ning äh, kasvasin üles USA-s ja toona öeldi väga uhkelt, et tegemist on vabade inimeste riigiga. Vietnami sõda sooviti lõpetada, inimesed avaldasid meelt äh, tänavatel nõud- ning äh, nõudsid õigust ja võrdsust seaduse ees. USA kodanikud kaitsesid demokraatiat ähm, ning soovisid äh, sõda lõpetada. nüüd on meil uus sõda, terrorismivastane sõda. kuuleme siin piinamistest, äh, ebaseaduslikest äh, vahistamistest, vange peetakse kinni eraldatult kuskil suurte paksude müüride taga, mitte keegi pole neid näinud. Ameerika rahvas peab kaitsma avatud äh, õiguskindlat demokraatiat. me peame neid aitama selles, sest äh, me ei saa ju öelda, et tegemist on äh, vangistatute riigiga. suur tänu ja järgmisena härra Paška, palun, EFT fraktsiooni nimel. suur tänu, härra president, volinik. kahtlemata põhinevad inimõigused universaalsetele väärtustele ja sinna hulka kuulub ka äh, meelevaldse kinnipidamise keeld, nii nagu see on praegusel hetkel Guantanamo Bay vangilaagris. üle poole vangistatutest on süütud ja paljud neist on ikka veel vangilaagris. see tähendab, et äh, see näitab, et USA ei tea, mida selle vangilaagriga pihta hakata. kahe tuhande üheksandal aastal president Obama lubas Guantanamo Bay vangilaagri kinni panna. ja hiljem ta kirjutas alla ka seadusele, millega aga tagati Guantanamo Bay vangilaagri edasitoimimine näljastreik meenutab meile, et meil on vaja õiguslikku tsiviliseeritud lahendust Guantanamo vangilaagrile ja ma loodan, et meie USA partneritel õnnestub see lahendus leida. suur tänu! ja härra van der Stupp, palun mitteühinenute nimel poolteist minutit. suur tänu, härra president härra president, me räägime täna äh, Guantanamo vangidest, kuid see on natukene imelik, sellepärast et praegusel hetkel äh, maetakse Bostoni rünnaku ohvreid. tegemist on päevakajalise küsimusega. Äh, Guantanamo Bay vangilaager Äh, seal ei peeta kinni rahvusvahelisest õigusest, tegemist on häbiplekiga. ja see on ka täiesti selge. Ameerika on praegusel hetkel nii-öelda herilase pessa asunud lammutama ja nad saavad ainult kaotada selles võitluses. näljastreik hakkeid toimuvad kogu maailmas, tegemist on meetodiga selleks, et avalikkuse tähelepanu endale pöörata. see on ka põhjus, miks me täna räägime vangidest, nii et vangid on tõesti saanud endale tähelepanu tõmmata me peame vangidele selgeks tegema, et äh, tegemist on Ameerika sisepoliitilise küsimusega. me saame küll oma tähelepanu neile pöörata, aga meie ei taha küll oma käsi herilase pessa ähm, pista. härra president, Euroopa Liit äh, Äh, ei saa tegeleda kõikide muude probleemidega, meil on juba piisavalt probleeme ka enda noortega, kes lähevad Süüriasse võitlema. väga paljud moslemid äh, peavad neid võitlejad märtriteks ja kui nad tulevad äh, veelgi rohkem Euroopa Liidu, siis on meil veelgi rohkem äärmuslikke noori vangid tuleb kas süüdi mõista või vabastada ja kui nad äh, vabastatakse, siis peavad äh, Aafrika Liiga, Araabia riigid äh, ja ÜRO nende saatuse eest hoolitsema, mitte ka Euroopa Liit. suur tänu, suur tänu. ja nüüd on sõna saanud kõik fraktsioonide nimel kõnelejad nüüd registreeritud kõnelejad, selleks on ainuüksi härra Rebo, palun. suur tänu, härra president. Guantanamo Bay vangilaager on Barack Obamale suureks veskikiviks kaelas äh, tegemist on äh, suurepärase näitega selle kohta, kuidas äh, rahvusvaheline õigus ei toimi. president Obama lubas selle vangilaagri kahe tuhande üheksandal aastal kinni panna on täiesti uskumatu see, et üksteist aastat on inimesi hoitud Guantanamos vangis, ilma et neile oleks esitatud süüdistus või öö, äh, peetud kohtuprotsess. tegemist on inimõiguste li-, rikkumisega, kuid tundub, et inimõigused USA sisepoliitikas äh, mingit rolli ei mängi Euroopa Liidu USA dialoogis äh, tuleks tõstatada ka Guantanamo küsimus. näljastreiki äh, pidajad äh, karjuvad abi järele ja neid ei tohiks karistada ja rahvusvahelise Punase Risti komitee peaks saama võtta võtma ühendust vangistatutega. suur tänu ja nüüd vaba mikrofoni voorus on soovinud neli inimest sõna saada, ma palun, pidage kinni sõna kõneajast, sest me oleme ajast üle läinud, kõigepealt äh, härra Massi. ma olen nõus sellega, mis ma kuulsin äh, Rui Tavaresi suust Veronique de Kaiser äh, ja ka Howitt ütlesid seda. see, mis seal juhtub, on tõesti väga tõsine, me ei tohi mitte kunagi seda unustada. Äh, kogu maailma demokraadid ei tohi seda unustada. inimõiguste äh, rikkumine leiab seal aset ja ma ütleksin, et see on väga tõsine ja me ei tohi unustada, et tegemist on Ameerika Ühendriikidega kes eh, peavad eh, sellest Kuuba enklaavist eh, loobuma, see ei peaks üldse olema Ameerika all. Ühendkuningriik peab, Türgi peab Põhja-Küprosest loobuma, Maroko peab Lääne-Saharast loobuma ja Ühendkuningriigi Gibraltarist. Teie aeg on läbi, härra Massi, ja sõna saab nüüd härra Watson. lugupeetud president, olles osalenud kaksteist 12 aastat äh, delegatsioonis ning Guantanamo äh, inimõiguste rikkumine äh, on vastuolus Ameerika sooviga saavutada õnne ning inimõigusi kaitsta. ainult kolm vangi on süüdi mõistetud, üle poole on, võiks vabastada Dick Cheney sõnade kohaselt, nad elavad troopilises kliimas, neid toidetakse hästi, nad saavad kõik, tegemist on tõsise solvanguga inimvääringu saadmisel seda on kirjeldatud kui meie aegade Gulagi ning Obama, Obama lubas selle sulgeda, kui ta ametisse astus neli aastat hiljem. Äh, meeleheitel äh, on alustanud enamus vange näljastreiki. Äh, ameeriklased peaksid oma moraalse terviklikkuse nimel midagi tegema siin. me mõistame hukka Bostoni pommiplahvatused, aga ja nüüd me palume tõesti aga nüüd me näeme, et pigem äh, vabaduse vaenlased saavad sellest indu juurde, mitte me ei võitle nende vastu. suur aitäh ning sõna saab nüüd härra Romeva, üks minut. suur aitäh, lugupeetud president. nelikümmend kolm inimest ametlikult sada kolmkümmend, äh, mitteametlikult sada kolmkümmend vastavalt äh, vabaühendustele. ka nemad väärivad meie austust ja on igati äh, põhjendatud, et me räägime neist, sest nad peavad näljastreiki. kõik riigid, kõik riigid peavad kinni pidama rahvusvahelisest õigusest see puudutab samuti Ameerika, Ameerika Ühendriike. kaks tuhat üheksa president Obama äh, rahu, Nobeli rahupreemia laureaat nagu ka Euroopa Liit andis lubaduse. ta ei ole aga kasutanud tänaseni oma presidendi võimu selleks, et teha lõpp täiesti suvalisele saja kuuekümne kuue vangi kinnipidamise lõpetamisele. nagu kolleegid ütlesid, Bostoni sündmused me mõistame hukka, tegemist on aga jällegi näitega sellest, kuidas osad käsitlevad inimõigusi erinevalt vastavalt sellega, kellega tegemist. aitäh ja lõpetuseks proua Keringer-Teedenberg. suur aitäh, lugupeetud president, kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kolmteist Ameerika administratsioon kinnitas ametlikult äh, seda, et ta soovib sulgeda Guantanamo Bay. aga mitte midagi tehtud ei ole. Guantanamos on sada kuuskümmend kuus vangi keda kahtlustatakse terrorismiaktides osalemises, enamus neist enamusele neist ei ole mingeid süüdistusi esitatud ning kohtuprotsessi ei ole alustatud. veebruaris protestiks ebaväärika kohtlemise vastu äh, pool vangidest alustas äh, näljastreiki, samuti leidis aset äh, konflikt valvurite ning vangide vahel ebaväärikas kohtlemine on vastuolus ka rahvusvahelise õigusega ja inimõigustega, sellepärast et äh, ka Ameerika Ühendriigid on seotud äh, see, äh, neist aktidest kinnipidamisega. koheselt tuleb kinni panna Guantanamo ning tagasi saata vangid oma päritoluriikidesse. suur aitäh! nüüd me oleme lõpetanud. kuulasime ära ja kõik kolleegid, kes sõna soovisid, lõpetame arutelu voliniku sõnavõtuga. proua Malmström. suur aitäh, lugupeetud president, muidugi mõista, austatud liikmed, ka mina tahaksin esmalt hukka mõista kohutavad pommiplahvatused, mis leidsid aastat Bostonis esmaspäeval ning avaldama solidaarsust ohvritele, nende perekondadele, Ameerika rahvale ning võimudele. nagu me teame, eh, näljast veega hakkas pihta Guantanamos üle kahe kuu tagasi, eelmisel nädalal äh, nelikümmend kolme saja kuuekümne kuuest äh, vangist, kes ei söö, vabastati. nii, kes sada kolmkümmend kolm äh, vangi äh, on liitunud ka näljastreigiga, olukord on väga tõsine. Nende numbrite taga on tegemist ühise meeleheite teoga. osad neist on olnud vangis juba üksteist aastat ning süüdistusi ei ole esitatud, kohtuprotsessi ei ole alustatud. vastavalt kaitsedepartementile üksteist vangi on nii palju kaalust kaotanud, et äh, võimud otsustasid nad äh, vabastada selleks, et nende elu päästa. see, siin me näeme, et tegemist on õiguslike ning eetiliste küsimustega. tuleb kinni pidada ka Äh, raviga nõustumise põhimõttest, aga ikkagi tuleks olukorda iga juhtumi puhul eraldi siin hinnata ja muidugi mõista, meil ei ole detailset informatsiooni üksikjuhtumite kohta, aga ma võin kinnitada üle, et me jälgime seda äärmiselt suure tähelepanuga. ning hiljutine rahvusvahelise Punase Risti Komitee juhi sõnavõtt neis küsimustes samuti tekitas suurt muret kritiseeritud on Guantanamod kõvasti, samuti me teame, et pinged on äh, suurenenud äh, selles kinnipidamisasutuses. aga lisaks sellele ma usun, ma olen veendunud, et äh, parimaks vastuseks oleks äh, reaktiveerida poliitiline protsess, mis viiks lõpliku äh, Guantanamo Bay äh, kinnipidamisasutuse sulgemiseni. põhiõigustest ning õigusriigist kinnipidamine on meie võit, terrorismivastase võitluse südamikuks. me ei saa siin nõustuda suvalise kinnipidamisega ning vangide halva kohtlemisega, nagu te teate, kõik Euroopa Liidu institutsioonid, nõukogu komisjon, parlament on siin väga selgelt oma seisukohti väljendanud. me oleme pidevalt nõudnud Guantanamo sulgemist ja me kooldame see, kordame seda ka täna. esmane vastutus on siin Ameerika Ühendriikide õlul, aga Euroopa Liit on omalt poolt käitunud partnerina, sõbrana eh, USA administratsioonis eh, abipalvetele kaks tuhat üheksa juunis USA-s kiideti heaks ühine raamistik, millega nõustusid äh, ka Euroopa Liidu liikmesriigid vangide ümberasustamisega, äh, vastuvõtmisega. kaks kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist on Ameerika Ühendriikides vastu võetud seadused, mis näevad ette äh, tähtajatu kinnipidamise teatud terrorismiaktides kahtlustavate vangide puhul korduvalt ka eh, kõrgel tasemel oleme, on Euroopa Liit väljendanud oma muret Ameerika Ühendriikidele seoses sellega, et need sätted ei ole kooskõlas rahvusvahelise õigusega ning juhtinud tähelepanu sellele, et sellel on omad tagajärjed ka transatlantilisele koostööle võitluses mm, terrorismi vastu. Ameerika Ühendriigid on meie liitlane ja mm, partner, me võitleme terrorismi vastu, aga samuti me tahame toetada Ameerika Ühendriike eh, Guantanamo lõplikust sulgemisest, suur aitäh! suur aitäh, lugupeetud volinik ning äh, proua Malmströmi äh, sõnavõtuga on arutelu läbi, me läheme edasi hääletusega